pankadel pankrotti minna ja mida tehakse kommertspank, panga ja eh, Deutsche Panka suhtes, et nende olukorda parandada, tänan. suur aitäh, proua Kill teile. ja nüüd saab ECR eh, e fraktsiooni nimel sõna härra Luke, teil on poolteist minutit. proua president, austatud daamid ja härrad, ähm, Eurotsoonis on suur probleem, äh, sellepärast et äh, meil on väga palju äh, probleemseid laene, kuussada miljardit eurot või isegi rohkem, sest et ähm, sageli peidetakse ka neid summasid, suur probleem on meil olemas ja nüüd me siin kojas arutame lahenduse üle, mis seda tegelikult ei ole, see, mida me arutame, ei lahenda probleemi. meil on olukord, et me arutame teemat, mis ei puuduta eh, ainult Eurotsooni, sellepärast et eh, kõik need eh, halvad laenud, mis tegelikult tekkisid kriisi ajal ja, ja, ja enne tänast päeva, ei kuulu selle lahenduse alla. ja see ei puutu Äh, siis varasematesse äh, probleemsetesse laenudesse kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peaks see äh, dokument jõustuma ja isegi siis ei hakka see veel kehtima, vaid kolm aastat on veel üleminekuperiood, aastal kaks tuhat kakskümmend kaks tekib olukord, kus me hakkame tegelema eh, probleemsete laenudega selle dokumendi all eh, ja meil on tohutult palju halbu laene, mis eh, pankade stabiilsust ja finantsstabiilsust Eurotsoonis ohustavad ja neisse ei puutu see seadusandlus absoluutselt. see näitab, kuidas poliitikud teid erinevatele õlale patsutavad ja tunnustavad, ütlevad, et no nüüd me lahendasime küll probleemi, aga tegelikku probleemi ei ole keegi lahendanud ja tegemist on selle parlamendipoolse täieliku läbikukkumisega, aitäh! Eh, Sitten... suur aitäh, härra Lükke. ja Alde nimel annan sõna kolleeg Tremosa Balcelsile, palun. suur tänu. Äh, see ei olnud lihtne, et saaksime oma äh, ettepanekuid äh, raportisse, kuna raportöörid äh, kaitsesid oma esialgset teksti üsna tugevasti. just üksikisikud ka kannatavad kõige rohkem viivislaenude tõttu. me oleme sageli eiranud viivislaenude inimlikku mõõdet. Euroopa seadusandluse ebaõige rakendamise tõttu äh, kuhjusid viivislaenudega kannatavad inimesed. mõnes liikmesriigis ei ole ka äh, seadusandlust õigesti rakendatud, äh, hiliste maksete direktiiv ja teised direktiivid. kolleegid, ma hoiatan, et kui me nendes liikmesriikides Euroopa Liidu õiguse rakendamist ei paranda, siis riskime sellega, et et äh, tekib uus äh, viivislaenude laine eesolevatel aastatel mõnes liikmesriigis, juhul kui peaks äh, pe tekkima järjekordne finantskriis me peame kinni pidama oma väärtustest, oma liidust, oma paika pandud eeskirjadest. lugupeetud kolleegid, me ei saa piirduda sellega, et kiidame heaks ühe seal, seadusega, aga mitte teist, ilma direktiivita ei ole määrusel mingit mõtet. meie arvame, et parlament peab võtma kindla seisukoha, seetõttu peab kogu viivislaenude ja viivisnõuete pakett jõustuma koos. aitäh! kiitokset, edustaja Tremosaival. suur aitäh, kolleeg ähm, Tremosa ja nüüd äh, kuulame me ära Roheliste fraktsiooni nimel härra Urtasuni, teil on kaks minutit. aitäh. meie fraktsioon äh, on nõus sellega, et müümislaenude osakaalu tuleb vähendada ähm, neid ei tule sedasi bilanssi kanda tegemist on ju äh, väga suurt äh, finants ebastabiilsust põhjustava elemendiga. siin on kaks tähtsat kriteeriumit, esiteks äh, finantsasutused, kui nad laene väljastavad, peavad nõudma rohkem, olema põhjalikumad, nad peavad olema hoolsad seoses, hoolsamad seoses viivislaenudega, aga teavitada tuleb paremini ka tarbijaid, eriti just selliseid tarbijaid, kes ei suuda tagasi maksta võetud laene mõnes riigis äh, viib see väga kõrgete sotsiaalsete kuludeni, näiteks Hispaanias on nii läinud. Äh, see aga puudutab äh, seda, miks me praegu siin seda arutelu peame, nimelt me ei ole määrusega rahul, me ei hääleta selle poolt, paar põhjust, miks, esiteks, need sätted, mis puudutavad tulevasi viivislaene, tähtajad on liiga pikad, komisjon on öelnud, et äh, kaheksast aastast eh, võib jutt olla, teie ütlete, Nad ütlevad üheksa, meie soovime seitse, siin järgitakse küll eh, Keskpanga soovitusi, meie leiame, et lühem tähtaeg on täiesti mõistlik. Eh, lisaks hakkavad need kehtima alles kolm aastat pärast jõustumist meie aga leiame, et kõik, mis pea, antakse välja enne esimest märtsi, peaksid äh, olema hõlmatud, teie räägite esimesest aprillist. Äh, samuti oleme nõus sellega, et kui määrus lüüakse lahti direktiivist, mõjutab see väga negatiivselt äh, tarbijaid me näeme, et see selline suure koalitsiooni kokkulepe ei, tegelikult ei lähe hästi läbi ja soovime, et võetakse arvesse ka eraisikuid, kui räägitakse direktiivi läbi. suur aitäh, kolleeg Urtasun ja nüüd kuue nimel kolleeg Kaarsi. aitäh, mitte ükski argument, millega komisjon on kaitsnud viivislaenude paketi ei kõlba mitte kuhugi väid-, nad väidavad, et see aitab äh, finantsstabiilsust kaasa, aga kuidas äh, me äh, reguleerimata varipangandussektorit saame reguleerida? jah, me räägime sellest, et laenatakse väikeettevõtetele, väikeettevõtted kannatavad, aga mitte krediidiasutuste piiramisega me ei saa piirata laenude väljastamist. tegelikult julgustab äh, selline direktiiv heitma oma kliente huntide ette ja äh, kliendid lihtsalt jäävad oma kodudest ilma ka tulevikus, me oleme seda näinud pretsedenditul määral juba Iirimaal, Iirimaal äh, Äh, Iirimaa näidet soovitakse võtta kasutusele eeskujuna üle kogu Euroopa, aga tegelikult see on näide sellest, mida mitte teha. pangad aga koguvad ähm, tohutuid lõputult äh, kasumit äh, sellest seadusandlusest ei ole üksikisikule mitte mingit kasu, seega meie säästepaketti toetades ei lahenda äh, halbade laenude probleemi Euroopa Liidu finantssüsteemis, see viib selle lihtsalt varipangandusse, perekonnad aga, kes on saskunud, sattunud raskustesse, jäävad lageda taeva alla, aitäh. kiitoksia, edustaja Kaarti. ja sitten suur aitäh, ähm, härra Kaarti teile ja nüüd ähm, EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Valli. suur aitäh ka, äh, meie fraktsioon on väga mures nende meetmete pärast, äh, mida selle paketiga äh, pahadele laenudele kohaldama hakatakse mõju-uuringut ei ole ase, ei ole läbi viidud, ei tea, millised mõjud sellel on ehm, kinnisvaraturule, tarbijatele, Euroopa kodanikele, sellepärast et ehm, eh, halbade laenude eh, müügi insentiveerimine või soodustamine lühiajaliselt eh, toob endaga kaasa spekulatiivse käitumise, me teame, et on erinevaid fonde, kes on ka nõustamist pakkunud äh, on, on äh, nõu pakkunud ja küsinud keskpangalt, äh, mida teha nende halbade laenudega, majad, kinnisvara äh, lähevad siis tarbijate käest nende spekulantide kätte, riske on palju, me peame vaatama, kuidas saaks vähendada derivaatidega seotud riske, me vaat-, ootame hirmuga, mis saama hakkab, aitäh. suur aitäh, härra Valli teile ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel sõna härra Zilstra, palun. aitäh, proua president. me räägime siin riski hajutamisest kogu paketi arutelu käigus aga hiljutises aruandes leidi, et selline riski hajutamine iseenesest võib tekitada täiendava ebastabiilsuse. me ei räägi siin lihtsalt võlg, võlgade kuhjumisest, vaid rolli mängib ka finantsasutuste liigne sekkumine ma olen kindel, et raportöör on täielikult kursis väliste ekspertide nõuannetega. see, mida me siin toetame või mitte, sõltub täielikult meie eesmärkidest. suur aitäh. ja nüüd kolleeg Funtulis, palun. suur tänu, proua president. mulle tundub et järjekordselt, kui me arutame suurt panganduspaketti, huvitab meid rohkem pankade käekäik kui äh, noh, tavakodanike finantsalane heaolu. pangad vastutavad selle eest, et nad on väljastanud laene ilma piisava tagatiseta ning nad ei saa ju, me ei saa lubada Äh, neil seda, et nad pesevad oma käed sellest vastutusest, äh, mis neil, mida nad peaksid kandma kriisi tekitamise eest. inimesed satuvad äh, reaalsesse raskuste, raskusse, nad ei suuda toime tulla ja see on eriti suur probleem väikese sissetulekuga inimestele ja töötutele. Ah, uh, is there a problem with interpretation? kas tõlkega on probleeme, küsib president uh,. Kein Deutsch, oder? kas puudub saksakeelne tõlge um,? Ähm, What can we do? Continue, just continue. Yeah. Okay, I think we've solved the problem. tundub, et me oleme nüüd probleemi lahendanud, ma vähemalt loodan seda. niisiis, palun jätkake. jah. So colleague, you can continue. niisiis, kolleeg, te võite jätkata jah, okei okay., right. okei okay, um,, seuraava puhuja. nii, järgmiseks kuuleme me kolleeg Mavridise sõnavõttu, teil on kaks minutit. aitäh, proua president. hõivislaenud äh, on kogu Euroopa probleem probleem on Euroopa ülene ja meie astume siin reaalse sammu probleemi lahendamise suunas, me püüame tagada, et viivislaenude hulka vähendatakse ka reaalselt, ilma et see põhjustaks täiendavaid äh, probleeme reaalmajandusele. eesmärgid on väga head, aga siin on kolm punkti, millele tasuks tähelepanu pöörata. esiteks tuleb kaitsta äh, laenajaid, see tähendab, seda, et äh, tuleb äh, ka pankadel võtta vastutus. siin on äh, osa ka Euroopa seadusandlus, mis puudutab ebaõiglase lepingu tingimusi, komisjon peab vaatama, kas näiteks Küprosel äh, neid eeskirju ja seda direktiivi õigselt rakendatakse. Küprosel see nii ei ole, ma usun, et see on nii ka teistes liikmesriikides. teiseks, riski jagamine. tahan korrata midagi, mida kolleegid on juba öelnud, nimelt äh, siin tulevad mängu ideoloogilised põhjused ja erihuvid teatud liikmesriikides, mille tõttu on võimatu viia lõpule pangandusliit, eriti just selle kolmas sammas, mida on tarvis Euroopa hoiuste tagamise eh, kavata, ei saa me rääkida eh, õigest konkurentsist, Euroopa-ülesest konkurentsist pankade vahel. ning eh, kolmandaks kontrollikoja järeldused äh, oleme äh, läbi vaadanud Küprose kohta seoses pankade äh, kokkukukkumisega ja siin tuli, oli, mängisid olulist rolli, rolli just viivislaenud. aga finantsasutused Küproses lollitasid täielikult Euroopa institutsioone, mis leidsid varasemalt, et olukord Küprosega on korras suur aitäh teile, kolleeg Mavrides ja nüüd äh, liigume edasi järgmise kõneleja juurde, kelleks on härra Ozog, palun. austatud äh, president, austatud daamid ja härrad, äh, finantsinstituudid Euroopa Liidus on väga palju saavutanud kui me räägime halbade laenude hulga vähendamisest ning äh, vana laenukoorma äh, vähendamise vallas. Äh, see oli probleem ja me tegelesime sellega ja nüüd oleme teada, teadmiseks võtnud ka siin dokumendis sisalduva ja ma toetan seda, aga ma tahaksin siiski esitada kaks küsimust. universaalne juurdepääs Eh, mis ei võta arvesse eh, liikmesriikide erinevat õiguskorda eh, ja loomulikult on vaja konkreetset mõju-uuringut, vaatamaks, millist mõju see määrus omandab, omab pankadele ja VKE-dele, millist mõju see avaldab liikmesriikide majandusele, aitäh! suur aitäh! ja järgmiseks eh, saab sõna kolleeg Papadimoulis, palun. aitäh, proua president. jah, muidugi tuleb vähendada viivislaenude hulka, kuna siin on mängus väga suur eh, summa raha, kuussada miljardit eurot, aga kui me seda teeme, tuleb eh, vaadata, et tarbijad oleksid piisavalt kaitstud äh, kasumit taga ajavate spekulantide eest. mulle tundub, et komisjoni ettepanekus selline kaitse tagatud ei ole ja ei ole ka Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vaheline kompromiss äh, siin kojas seda taganud. kõik me soovime näha hästi toimivat pangandussüsteemi, aga selleks tuleb tagada, et reguleerimata pangandussektor ja äh, varipangandus järgivaid samu läbipaistvus ja va-, äh, eeskirju ja muid eeskirju, sellepärast peavad ka nemad olema hõlmatud selle ettepanekuga, seetõttu me ei saa praegust ettepanekut toetada. me ei saa probleemi lahendamist äh, pidevalt edasi lükata, probleemi äh, osadeks jaotada. Äh, hoiuste tagamise kava, sellest rääkisime juba kuus aastat tagasi, mitte midagi aga ei ole muutunud. riski jagamine kas selle ei, selle teemaga ei ole kuhugi veel edasi liigutud? komisjon äh, teeb ühe pakkumise te-, ettepaneku teise järel, äh, mida toetab e-, Euroopa Keskpank, äh, toetab ka osa Euroopa Parlamendist, ega selline jupitamine ei aita mitte midagi, me peame vaatama, et me tegeleksime kõikide valdkondadega korraga, vastasel juhul jõuame tulemusteni liiga hilja. suur aitäh teile härra Papadimoulis, järgmiseks saab sõna kolleeg Tsarjanopoulos, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. Syriza valitsus on liikunud edasi vabatahtlikkuse alusel. me näeme fragmenteeritust ning äh, see äh, on raskeks koormaks tavainimestele, see mõjutab inimeste pensioneid, äh, pere mm, eelarveid ja me näeme, et inimesed, kodusid võetakse käest ära, inimesed jäävad oma kodudest ilma, avaliku sektori ametnikke vallandatakse ja viivislaenud seda just tähendavadki inimeste majade käest võtmine on see, mis aset leiab Syriza ja Eurogrupp ei muuda oma positsiooni, kui me räägime äh, tuhandetest inimeste kodude käest võtmistest. me oleme näinud memorandumid, me oleme näinud kasinusmeetmeid äh, ja tegemist on äh, sellele reaktsiooniks koostatud poliitikaga me näeme seda, et pankasid kaitstakse selle asemel, et kaitsta laenude teist osapoolt ehk laenajaid. ja ma usun, et need, kes äh, kõige sellest vastutavad, maksavad sellest kõrget hinda valimiste ajal. suur aitäh, kolleeg Sarjanopoulos teile. ja nüüd kuulame ära kolleeg Frunzulika, palun. suur aitäh, austatud president. austatud kolleegid, lugupeetud volinik kõikehõlmava strateegia paikapanemine selleks, et viivisnõuetega tegeleda, on Euroopa Liidu eh, oluline eesmärk selleks, et muuta meie finantssüsteem vastupanuvõimelisemaks kui tegeleda nende viivisnõuete küsimusega, siis see on esmajoones pankade ja liikmesriikide pädevusalas. Eh, aga samas on siin ka Euroopa Liidul oma dimensioon, eh, tuleb vähendada mm, suurt hulka viivisnõudeid ja tuleb hoida ära viivisnõuete kumuleerumine tulevikus ning tuleb ennetada äh, süsteemseid riske mittepangandussektoris. ma leian, et integreeritud finantssüsteem parandab Euroopa eh, rahaliidu vastupanuvõimet šokkidele, samal ajal vähendab see eh, vajadust avaliku sektori riskide jagamise järele, kuid see ettepanek on otsustava tähtsusega, kuna selle eesmärgiks on tagada ähm, piisavaid tagatisi eh, pankadele viivisnõuetega tekkida võivate kahjude katteks, aitäh! suur aitäh, kolleeg Frunzulika! ja nüüd äh, saab äh, sõna härra Paget, teil on üks minut. seitsesada neliteist miljardit eurot, see tohutu suur hulk raha äh, kujutab endast viivislaenude hulka. kümme aastat tagasi puhkes finantskriis, kuid need laenud on ikkagi endiselt veel pankade bilansis äh, ja tegemist on tõesti suure probleemiga. Äh, jaanuaris äh, oli ühel pangal ka suuri probleeme nüüd me kujundame reegleid, kuid reeglid peavad olema veelgi rangemad, sest et petised tahavad alati uusi mingeid Euroopa vahendeid ja nad on väga leidlikud. ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid oma eh, eelarvetes korra majja lööma. me, me saame liikmesriikides selle probleemiga paremini tegeleda, me ei peaks tsentraalselt sellele lähenema, aitäh. suur aitäh ja järgmisena saab sõna härra Liberatski, teil on üks minut. suur aitäh, austatud president, austatud volinik Dombrovskis jah, tõesti me räägime siin probleemist, mis võib suuri probleeme põhjustada tõesti äh, laenuvõtjatele ja ka pankadele. Äh, äh, siin on öeldud, et me oleme hiljaks jäänud, aga see ei veena mind. tegemist ei ole üldsegi mitte lihtsa probleemiga. me räägime siin pädevustest, pangad ja nemad, nende riskipositsioonid ja laenuvõtjad tootjad ja me peame silmas pidama, et tarbelaenude, investeerimislaenude puhul on teatud äh, riskimäär alati ja me peame seda äh, arvesse võtma. Äh, oluline on viivislaenude hulka vähendada selleks, et finantsturgudel suurem stabiilsus tagada, aga me peame ka põhimõttelisi asju silmas pidama. me peame eh, krediidiriske hindama ja me peame näitama, millised on selle mõjud, selle kõige mõjud siin pangandussektorile. pankasid tuleb kaitsta, eh, aga samal ajal eh, tuleb tegeleda ka laenuvõimaluste tagamisega. suur aitäh, härra Liberatski. ja nüüd saab sõna kolleeg Marias, palun. suur aitäh viivislaenude määr on kõrge ja Kreekas äh, tähendab see seda, et inimesed äh, jäävad oma kodudest ilma ja seda tänu raisakotkastele siin finantsvaldkonnas. Kreeka ise on äh, olnud troika taktike peal meie kutsume neid lai-, laene nii-öelda punasteks laenudeks, aga need on viivislaenud ja need raisakotkad, majanduslikud raina, raisakotkad on neid kokku ostnud ja nüüd Syriza valitsus ei kaitse inimesi, isegi mitte siis, kui eh, juttu on eh, inimeste elukohast, mis on ohtu sattunud, mitte lisakinnisvarast viivis äh, laenud lihtsalt ostetakse kokku, äh, spekulandid ostavad neid kokku äh, ja me peame lõpetama selle olukorra, kus inimeste kodud oksjonil maha müüakse. ja tegelikult on muid võimalusi ka selle probleemi lahendamiseks, aitäh. suur tänu, härra Marjas, teile. ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. meil on selles voorus kaks äh, sõna soovijat ja me saame need mõlemad inimesed äh, ära kuulata. kõigepealt kolleeg Šrajevski, palun. suur aitäh äh, me räägime siin miljarditest eurodest, mis on laenud, mida ei ole õigeaegselt tagasi makstud, kuid Äh, praegusel hetkel ei ole see probleem nii valulik, sellepärast et praegu on majandus kasvufaasis. see arutelu ähm, on selline, kus ei ole probleemi õigesti defineeritud, meil on siin õiguslikke lünkasid, me peame mõtlema, kas äh, tegemist on äh, süstemaatilise probleemiga, on see pangandussektori probleem või on see tingitud äh, kellegi teadlikust tegutsemisest. siin võib rääkida Bitcoinidest, terroristide rahastamisest. tegemist on väga laiapõhjalise tegevusega siin ja ma arvan, et me peame eh, nüüd ametiaja lõpul tegelema sellega, aga kõigepealt on vaja probleemi korrektselt eh, diagnoosida ja vaadata, kui suur on selle ulatus ja siis saame edasi minna, aitäh. suur aitäh, kolleeg Strojevski ja lõpetuseks kolleeg Epiteius, teil on üks minut. suur aitäh, austatud president. pangad on majanduses äh, väga olulised ja Nad äh, peavad panustama reaalmajandusse laenude andmise näol, sellepärast et äh, see tagab töökohad. aga me ei räägi siin pankade ellujäämisest. me räägime siin laenajatest laenuvõtjatest, kes ei suuda tagasi maksta oma laenu eh, ja seda majanduskriisi tõttu. väga paljud inimesed on sellest puudutatud eh, ning eh, see on väga suur probleem paljudes meie liikmesriikides, see on lausa traagilised ulatused võtnud just nimelt Kreekas, kus toimus majanduslik katastroof troika sekkus ja inimeste laenud on nii-öelda hapuks läinud ja selle tulemusena jäävad väga paljud inimesed oma kodudest ilma me näeme, kuidas inimesed sooritavad lausa enesetappe, sellepärast et nad on kaotanud kõik, ka oma kodu. ma arvan, et me peame neid inimesi kaitsma, sest me räägime nende elukohast, mitte lisakinnisvarast, me räägime nende elukohast ja me peame neid aitama, aitäh. suur aitäh teile, härra Epideteios. ja nüüd annan ma sõna asepresident Dombrovskisele, palun. Uh, proua president, austatud uh, kaasraportöörid, kõigepealt lubage mul tunnustada teid teie pühendunud töö eest ja selle eest, et te olete häid läbirääkimisi pidanud. tahaksin rõhutada selle õigusloomelise algatuse tähtsust Euroopa Liidu jaoks. see kujutab endast otsustavat sammu, muutmaks pangandussektor ähm, vastupidavamaks tulevikus, tugevamaks, olenemata sellest, kus šokid pärit on tulevikus. see muidugi aitab kaasa ka reaalmajanduse arengule. suur tänu! kiitos komissaari Dobrovskis. suur aitäh, härra volinik. ja nüüd kuulame raportööre, palun, Ester De Lange. suur tänu. president, tahaksin kommenteerida kahte ähm, elementi paljud sõnavõtjad rääkisid hoiuste garantiisüsteemist Euroopas ja kordan üle, kriisi ajal palusime, et kodanikud aitaksid pangad välja ja siis ütlesime, et kunagi enam ei lähe seda vaja, maksumaksjate abi pankade päästmiseks enam vaja ei lähe, sest tulevikus vastutavad mm, pankade eest osanikud, aktsionärid. me nägime, kuidas pankasid on paastud ja päästetud, aga ikka tundub, et koormus langeb maksumaksjatele ja see koormus on liikmesriigiti väga erinev. see, kuidas kasutatakse riigi vahendeid, on väga erinev ja sellepärast olekski hea mingisuguse kindla fondi loomine, millele alati saab loota. hoiuste garantiiga saab muidugi äh, kohustusliku likviidsuse tuge anda, see on päris hea algus. aga meil on vaja tugevamaid garantiisid, me oleme näinud, mis on toimunud Itaalias ja isegi äh, nende halbade laenude puhul on näha, et äh, poliitilist konsensust, äh, laiapõhjalist konsensust liikmesriikides ei ole. liikmesriigid ei taha endale riske võtta. kolleeg Salstra rääkis kiirelt kaks minutit ja siis kadus. oli nagu Nigel Farage. ta on Hollandist pärit äh, ja läbirääkimistel äh, tegelikult äh, lasi ta ühte Itaalia kolleegi enda nimel kõnelda. ja mulle siis anti kuidagi mõista, et me ei pea nii julged olema PVV, partei härra Salstra ei ole kohal, kui meil on tähtsad läbirääkimised. ja nüüd käis ta ka siin täiskogul ainult kaheks minutiks. ma olen saanud talt eh, tema nime all tegelikult sadu emaile, aga mitte temalt endalt. tänan. kiitokset esitlejale. Äh, suur tänu järgmine kaasraportöör, palun. härra Valtieri, kaks minutit. suur aitäh, austatud president. mina usun, et see arutelu on näidanud seda, et me tegelikult kiitsi-, äh, oleme vastu võtnud tasakaalustatud teksti, me oleme kuulanud äh, ühe poole propagandat, kes on äh, öelnud, et see on liiga range, teine pool jälle vastupidist, aga kõik teavad, et tegemist on tekstiga, mis on nii-öelda leebemaks muutnud äh, komisjoni ettepanekut äh, ja see on tasakaalustatum ja nüüd, äh, kui mõned süüdistavad meid, et me oleme liiga range või propagandahõngulise teksti teinud, siis mm, see ei ole õige, ma olen nõus eelkõnelejaga, et mm, et siin on olnud kolleege, kes äh, ühel hetkel läbirääkimiste ajal on öeldud, et peab olema rangem, nüüd ütlevad, et me oleme olnud liiga leebed. Äh, tegemist on teemaga, mis on väga keeruline ja delikaatne, aga me oleme suutnud selle probleemi lahendada kiiresti ja hästi. ning see on äh, midagi positiivset, see parlament siit on suut-, siin on suutnud äh, seadusandliku teksti vastu võtta teemal, mis on väga oluline kui midagi hästi ei toimi, siis mõned ametivõimud, positsioon ähm, sunnib vastu võtma lahendusi, aga need võivad äh, tuua kaasa ka negatiivseid mõjusid reaalmajandusele, aga see parlament oskab selliseid olukordi parandada ja tagada piisava eh, riskide vähendamise eh, viivislaenude kontekstis ja samal ajal see parlament siin suudab kaitsta kodanike, laenuvõtjate ja VKE-de huve ning tulla välja eh, dokumendiga, mis minu arvates mõjutab olulisel määral ühest küljest Äh, seda, äh, et äh, rohkem järgitakse usaldatavusnõudeid ja teostatakse järelevalvet ning teisest küljest hoiab ära halbade laenude kumuleerumise ning on kestlik meede, mis ei mõjuta negatiivselt reaalmajandust. tahaksin veel kord tänada kolleeg Delanget ja komisjoni ning kõiki kolleege, kes on seda tööd toetanud, tahaksin tänada ka nõukogu, kes võttis võimaldavad kolmepoolsetel läbirääkimistel ülikiiresti äh, lõpule jõuda. suur aitäh! suur tänu, härra Gualtieri. arvan, et nüüd võib öelda, et ähm, debatt on läbi, homme toimub hääletamine. järgmine päevakorrapunkt see on vaheraport kolleegidelt Pedro Silva Pereiralt ja Vladimir Mankalt ja raport käsitleb Euroopa Valuutafondi loomist. kuuleme kõigepealt raportööre, palun. suur, suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. Euroopa stabiilsusmehhanismi reform oli Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu reformi üks alussambaid, mis oli väga vajalik selleks, et vastu seista äh, finantskriisile, äh, mis tõi välja eurotsooni puudused ja ma tahaksin nüüd tänada siinkohal kaasraportööri kolleeg Mankat suurepärase koostöö eest, kui me viimastel kuudel seda vaheraportit koostasime. tahaksin variraportööre erinevatest fraktsioonidest tänada. kõigi koostöövaim oli väga hea ja minu arvates jõudsime me heale, heale tulemusele. siin räägitakse Euroopa Parlamendi ehm, pikaajalisest strateegiast, meie visioon on kaitsta Euroopa stabiilsusmehhanismi äh, integreerimist Euroopa õigusesse, nii et meil oleks äh, üks kindel Euroopa Liidu institutsioon, mm, mis alluks Euroopa Parlamendi demokraatlikule kontrollile. praegu äh, seda siiski loota ei saa, lühemas perspektiivis kaitseme mõtet, et stabiilsusmehhanismi tuleks reformida ja valitsustevaheline aluslepe tuleb selleks läbi vaadata. muidugi me tahaksime rääkida Euroopa Valuutafondist, aga see võib rahandus- ja majanduspoliitika suhtes natuke segadust tekitada, sest see poliitika allub ikka veel Euroopa Keskpangale me peame eelkõige tagama demokraatliku kontrolli nende mehhanismide üle ja seda võiks teostada Euroopa Parlament. tähtis on ka institutsioonide vaheline koostöö, dialoog ja minna isegi veelgi kaugemale. stabiilsusmehhanismi direktori võiks valida siin Euroopa Parlamendis ja veel see uus mehhanism peaks aitama finantsstabiilsust luua, aitama vastu seista finantsšokkidele ning seega tuleks selle äh, uue organi pädevused läbi vaadata. Ähm, need ettepanekud, mis puudutavad makromajanduslikku aspekti, peavad tulema Euroopa Komisjonilt. meie loomulikult sooviksime, et et see mehhanism oleks autonoomne, iseseisev võrreldes ähm, Rahvusvahelise Valuutafondiga. tal peaks olema volitused ähm, võtta vastu otsuseid, mida saaks ka ellu rakendada, ähm, mis seejärel aitaksid lõpule viia Euroopa Pangaliidu väljakujunemist muidugi on vaja arvestada eelarve aspektiga ja muude öö, oluliste teemadega, aga meie ees seisavad olulised sammud ja me loodame, et nõukogu võtab Euroopa Parlamendi ettepanekuid kuulda. tänan. suur aitäh ja raportöörile. järgmine kaasraportöör, palun. Vladimir Mänka neli minutit, palun. president. komisjoni asepresident, kolleegid, inimesed veel mäletavad võib-olla finantsabi Kreekale. riigile, mis kannatas kõige rohkem finantskriisi tõttu. seetõttu loodi omal ajal finantsstabiilsusmehhanism Äh, algul oli see ajutune mehhanism, siis äh, loodi alaline mehhanism ja see aitas siis äh, uue nime all ait-, juba Iirimaad, Portugali, Küprost. Need riigid pidid siiski oma kodutöö ise ära tegema, viima läbi struktuurireformid, muutma oma majanduse tugevamaks ning äh, äh, ära hoidma neid kahjusid, mida oli tekitatud Eurotsoonile ja ülejäänud Euroopa Liidule. Iirimaal on nüüd saavutatud äh, kõige kõrgem majanduskasv ajalooliselt. Hispaania on saavutanud ekspordirekordid Küprosel on väga rasked reformid läbi viidud ja inimestel ei ole vaja enam neid finantsabipakette. Kreeka on hiljuti loonud sadu tuhandeid uusi töökohti ning ka Kreeka majanduskasv on väga tugev. Moody reitinguagentuur on mõni päev tagasi avaldanud Kreeka reitingu, mis on B1 kahe äh, punkti võrra kõrgem kui varem, seega meil on palju lootust. ja risk, et olukord pöördub negatiivseks, on vähenenud. nüüd kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist Kreeka andmed näitasid, et ähm, olukord oli tõsine, Slovakkias äh, oli olukord tõsine ähm, aga me oleme näinud, et, et toetus eurole on tugevnenud, euro ise on tugevnenud. alates sellest, kui Euroopa stabiilsusmehhanism loodi, oleme näinud, et valitsustevaheline iseloom eh, on vähendanud selle mehhanismi võimet vastata finantsprobleemidele ja sellepärast arvame me, et Ähm, mehhanismi tuleks täiustada ja selleks äh, oleks vaja nüüd äh, luua uus raamistik, mis peegeldab ka liikmesriikide seisukohti. kui me räägime Euroopa Liidu tulevastest ressurssidest, peaks parlamentidel olema õigus kaasa rääkida eelarve täitmise kinnitamises näiteks ning kogu eelarveprotsessi käigus. samuti tuleks kaasata kontrollikoda. finantsressursid ning Euroopa stabiilsusmehhanismi reform peaksid aitama liikmesriikidel teha ennetavat tööd enne kui tuleb maailma kapitaliturgude poole raha otsimiseks pöörduda. tähtis on eelarveinstrumentide kasutamine selleks, et luua finantsstabiilsus investeeringutele ning sotsiaalsele ühtekuuluvusele Eurotsoonis. Euroopa stabiilsusmehhanism ei peaks jääma suletuks ja kuuluma ainult Eurotsooni riikidele, selles võiksid kõik liikmesriigid osaleda. kallid kolleegid, ma arvan, et meie ühised jõupingutused annavad kindlasti häid tulemusi kogu Euroopa Liidule, mitte ainult Eurotsoonile. tänan! suur aitäh ka teisele raportöörile, härra Malkale. ja järgmiseks annan sõna härra volinikule. palun, härra Dombrovskis. Madam Chair, honorable members. lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud. Euroopa Parlament on äh, mänginud olulist rolli majandus- ja rahaliidu arendamisel ja süvendamisel, samuti on parlament toetanud komisjoni jõupingutusi majandus- ja rahaliidu arhitektuuri tugevdamisel. tänane vaheraport, mis käsitleb äh, äh, Euroopa Valuutafondi loomist, on selles järgmine sa-, selles töös järgmine samm Äh, ma soovin tänada raportööre ning ka variraportööre tehtud töö eest. aga ma tahaksin kasutada ka võimalust äh, täna, tänada neid, kellega komisjon on äh, töötanud tihedas koostöös seda tööd tehes. komisjon tervitab seda vaheraportit ja peamiste sõnumitega nõustub eriti to-, toetame me Euroopa stabiilsuse mehhanismi toomist äh, liidu äh, raamistikku, nagu te teate, pärast sügist kaks tuhat kaksteist, mil see loodi, on ESM aidanud tagada euroala finantsstabiilsust, nii nagu ette nähtud see ei tugevda mitte ainult institutsioonilist äh, koordineerimist, vaid äh, tagab ka ESM-i läbipaistva toimimise, sellele olete tähelepanu juhtinud oma raportis. Äh, üks punkt, millele tähelepanu juhite, on see, et liikmesriigid peavad majandusjuhtimise raamistiku eeskirjadest kinni pidama ning tagama äh, DSM-i pädevused ei sekkuks teiste Euroopa institutsioonide pädevustesse. samuti tervitan teie üleskutset äh, ühtse kaitsemehhanismi loomiseks aastaks kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Valuuta fond on teie ettepanekus selle mehhanismi nimi, aga meie võtame Euroopa Keskpanga ja selle koja eh, vastuväiteid arvesse ning võib-olla jääme siis praeguse nime Euroopa stabiilsusmehhanismi juurde edaspidi. oleme näinud eh, seda, et eh, mitmeid et kaitsemeetmed, mis kaasneksid äh, Euroopa Valuutafondiga, on edasi arendatud töö praegu kokkulepete kallal on äh, pooleli ja kindlasti kasutame seda vaheraportit selleks, et äh, tugevdada majandus- ja rahaliitu. ühtne kriisilahendusfond ka kaitsemeetmetega kindlasti aitab meid selles töös, samuti töö dubleerimise vältimine. juhiksin tähelepanu ka äh, koostööle, koostöökokkuleppele Euroopa Komisjoni ja ESM-i vahel, äh, mida toetas ka ülemkogu. Äh, soovitakse ühenduse raamistikku äh, tuua võimalikult kiiresti ja järgmise sammuna ESM ja see ongi meie eesmärk. aitäh. On... suur aitäh, volinik Dombrovskis teile ja nüüd liigume edasi järgmise kolleegi juurde, kelleks on kolleeg Ivan, aga äh, teda ei ole hetkel siin kõnelemaks eelarve kontrolli komisjoni nimel, aga kuulame ära AFCO komisjoni nimel hoopis proua Hübneri. Äh, austatud kolleeg Hübner, teil on üks minut. Like... suur tänu, äh, lugupeetud president, juhiksin tähelepanu põhiseaduskomisjonile murettekitavatele küsimustele kaks punkti, esiteks siia äh, CDSM-i järeltuli soovitakse tuua ühenduse raamistikku, see ei ole tühine punkt, vaid oluline punkt. meie siin kojas oleme korduvalt üles kutsunud äh, muutma valitsustevahelist iseloomu selle mehhanismi puhul. liikmesriigid toimivad praegu ESM-i kokkuleppe muudatuste alusel, aga me peame äh, selgelt ütlema, et kui me toome ESM-i äh, see, et me soovime ESM-i tuua Euroopa institutsioonilise raamistikku, see küsimus tuleb võimalikult kiiresti lahendada. mis puudutab äh, selle vastuvõtmist, siis äh, rahvusparlamentide osalus on siin äh, väga tähtis selleks, et tagada ESM-i ligipääs teabele. samuti peab, peavad nad olema aruandekohustuslased ja kõik need punktid tuleb kindlasti täita selleks, et ESM-i järeltulija oleks edukas. kiitokset, edustaja Hübner. Sitte... suur tänu teile, proua Hübner ning äh, nüüd liigume edasi fraktsiooni nimel kõnelejate juurde. kõigepealt saab äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna kolleeg Van den Kendelhaave, teil on kaks minutit. suur tänu, president, austatud kolleegid finantskriis äh, tuletas meile kõigile meelde, et äh, majandus- ja rahaliit on äh, veel kaugel sellest, et see reaalsuseks saaks. riiklikuid kontrolliasutusi tabas ootamatult finantskriisi ulatus Äh, probleemide lahendamiseks lõime me ESM-i, aga siinkohal tasub meeles pidada, et õigused peavad olema tasakaalus kohustustega. samuti peab see mehhanism olema ligipääsetav ja kasutatav raskustesse sattunud riikidele. Äh, selline tagatis äh, peab olema saadaval siis, kui seda on vaja ja seda peab arvestama ka eelarvekavades eh, ehk siis ex ante ja tegelikult ka ex post arvestus peab olema, me peame tagama piisava võimekuse, mida saab ära kasutada kriisiolukorras. mul on väga hea meel, eh, härra eh, volinik Dobromskis, et teie püüate tagada euroala toimimise ja, ja lõpuleviimise. aga nagu öeldud, õigused peavad olema tasakaalus kohustustega ning äh, majandus- ja rahaliidu süvendamine on oluline, kui me soovime, et euroala oleks äh, kriisidega hästi toime tulev. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Amberes, teil on kaks minutit suur tänu, meil on hea meel, et Euroopa Parlament saab nüüd äh, sõna sekka öelda äh, selle kohta, äh, kuidas võiks Euroopa stabiilsusmehhanism edasi areneda nüüd nõukogus blokeeriti see teema, aga see äh, oli väga edukas projekt just sel hetkel, kui Euroopa pangad ja riigid ei saanud kapitaliturgudele ligipääsu äh, finantskriisi tõttu ja nüüd on meil uus keskkond, äh, räägime riskide jagamisest, riskide vähendamisest, me oleme nüüd juba äh, võtnud äh, viivislaenude paketi vastu, panganduspaketi kallal töötatakse ja sellepärast arvab meie fraktsioon, et stabiilsusmehhanism ei peaks küll äh, valuutafondi Euroopas äh, looma, meil on stabiilsusfond olemas, ma saan aru, et muidugi äh, siin vaieldakse ka äh, selle asutuse nime üle, aga mehhanism peaks siiski kasulik olema tulevikus, tulevikus me tahaksime, et seda mehhanismi kasutataks täielikult ära selleks, et Euroopa Liidu ja e-, eriti Eurotsooni stabiilsust hoida, seda on väga vaja ja samuti tuleb garantiisid ähm, selleks, et äh, ei tekiks mingisuguseid või ei oleks vaja mingisuguseid äh, äh, varu väljapääse. nüüd usaldus, usaldatavusjärelevalve on väga tähtis. kui Euroopa Parlament aktsepteeris kriisi käigus selle, et stabiilsusmehhanism toimiks valitsustevahelise organina, siis seda me lihtsalt pidime erakorralises olukorras tegema, aga nüüd ei taha nõukogu enam üldse komisjoni kasulikke ettepanekuid kuulda. soovita, selle ettepanekuga soovitakse integreerida mehhanism eh, Euroopa Liidu aluslepingutesse, seda on ka Euroopa Parlament soovinud ja arvab, et see on ka õige tee tulevikus. tänan. kiitokset kolleeg Beres ja siit. suur aitäh ja järgmiseks voorzitter met dit verslag wil men. vaheraportiga püüame me äh, käsitleda esmi äh, arendamist ja mul on väga hea meel et äh, euroopa tasandil on selle peamiseks eesmärgiks finantsstabiilsuse tagamine finantsabi pakkumine ma ei leia, et see oleks õige, rohkem laene seda probleemi ei lahenda. kuna see läheb alati euroalast kaugemale, see süsteem on praegu maksumaksjale liiga kallis ja liikmesriikidel ei ole stiimulit selle mehhanismi tõttu õigesti toimida, ma arvan, et me peaksime äh, Äh, jätkama praeguse süsteemiga, mitte arendama edasi ESM-i, äh, riikide, äh, riigid peavad ise vastutuse võtma, me ei tohi pakkuda täiendavat abi, päästemehhanisme, vaid ennetama kriise. ja just si-, sellele peaksime rõhku panema rohkem, kui riik ei suuda tasuda oma võlga, peab ta ise leidma viisi võlgu vähendada Flaami maksumaksjad ei pea maksma selle eest, et keegi teine on olnud hooletu. ma arvan, et me peaksime tolmu pühkima päästepakettide keelamise klauslist. ja sitten ALDE rühma nimissä äh, edustaja. suur tänu, nüüd anname ALDE esindajale sõna, Jean Artüi, palun. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, tahaksin kaas, kahele kaasraportöörile tunnustust avaldada selle suurepärase töö eest, mis nad on teinud ja äh, väljendan ka heameelt selle üle, et see, et äh, finantsstabiilsusmehhanismist soovitakse nüüd lõimida äh, Euroopa institutsionaalsesse ülesehitusse me oleks, me, me ei oleks ilma selle mehhanismita suutnud välja tulla finantskriisist äh,, riigivõlakriisist, millal kannatas Kri-, Kreeka, see on mehhanism, mis aitas liigset võlakoormat likvideerida teatud riikides ja institutsionaalses raamistikus peaks selline mehhanism oma koha leidma. ta, täna ta ka siin tänab raportööre selle eest, et nad rõhutasid otsest sidet liikmesriikide parlamentidega, kes peaksid ka äh, saama kaasa rääkida finantsgarantiide küsimuses. just liikmesriikide äh, parlamendid on need, kes võtavad kohustusi ja rakendavad otsuseid ja nüüd äh, me räägime praegu Eurotsooni juhtimisest ja on kahju, et me ei saanud siin Äh, soovitusi anda selle, äh, selleks, kes võiks olla järgmine Eurotsooni juht, selleks võiks olla nii-öelda finantsminister Eurotsoonis. nii nagu USA-s, nii ka äh, Euroopas tuleb arvestada meie huvidega ja huvidega ka väljaspool Euroopat. ma usun, et eh, seda eh, raha saab meie eluliselt tähtsate huvide kaitseks kasutada tulevikus ja tahaksin veel kord vaheraporti eest kahte raportööri tänada. kiitokset edustaja Artüi suur aitäh, härra Artui ja järgmiseks saab sõna kolleeg Urtas on roheliste nimel, teil on kolm minutit. suur tänu. kõigepealt ma tahan öelda seda, et Äh, kui meil eesmärgiks on tuua SM Agi kommenteeri alla, siis see oleks väga hea eesmärk, aga see ei ole ju see, mida me teeme. me siin tahame vastu võtta mehhanismi, mis on täielikult valitsustevaheline Äh, toome selle institutsioonilisse raamistikku, aga me ei too seda acquis communitaire'i alla ja sellest on väga kahju. ja siis tuleb rääkida ka Euroopa Parlamendi rollist äh, selles reformis. mõned kolleegid on öelnud, et me peaksime kasutama täielikku kaasotsustusmenetlust selle asemel, et äh, et nad oleksid meie ees aruandekohuslased selline mehhanism on tekitanud algusest peale väga palju probleeme erineva tingimuslikkuse tõttu